once again, once again, once again. Yeah, yeah, yeah. yeah. Uh, ladies and gentlemen, please stay. daamid ja härrad, palun istuge kohtadele, me alustame mõne minuti pärast. ühe minuti pärast alustame. Kolejnym punktem porządku dziennego jest vastavalt e, päevakorrale on meil nüüd kavas Euroopa Ülemkogu raport ja komisjoni avaldus Euroopa Ülemkogu kahekümne üheksanda ja kolmekümnenda oktoobri kahe tuhande üheksanda aasta järeldustest mis käsitleb muuhulgas ka Euroopa Ülemkogu eesistuja ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, komisjoni asepresidendi mandaati ja volitusi, samuti uue komisjoni koosseisu. ma olen väga tänulik peaminister Reinfeldile ning Euroopa Komisjoni presidendile härra Barrosole, et nad täna siin kohal on. kõigepealt annaksin sõna härra Reinfeldile, härra peaminister, teil on sõna suur tänu, härra president, lugupeetud parlamendiliikmed. mul on hea meel olla siin tagasi ja anda teile aru sellest väga keerukast ja väljakutseid pakkuvast ülemkogust. ma tahaksin teile selgitada, milline olukord valitses ülemkogu eelõhtul.